teid oma vahenditega teie ettevõtluses. ja me loodame, et ühel hetkel see hädaolukord kampaanias ikkagi ka lahendatakse. härra Kotsolino on samuti mul nimekirjas, aga teda siin ei ole, kas on veel kõnelejaid kampaania jäätmekriisi teemadel? kui rohkem kõnelejaid ei ole, siis sellega on see küsimus läbi ning protokoll antakse järgmisel istungjärgul parlamendile heakskiitmiseks ja kui keegi vastu ei ole, siis resolutsioonid antakse edasi inimestele, keda mainitakse resolutsiooni ettepanekus. suur aitäh kõigile, istungjärk on lõppenud.